Ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, head kolleegid, palun võtke istet. jõuame päevakorrapunkti number üheksa juurde. tegemist on ühise aruteluga arengukomisjoniga. tahaksin öelda Etioopia parlamendi alamkoja esimehe Le tere, aga tervitada siin ka Toomas Tobeed, kes on arengukomisjoni juht. Äh, toimub siis arvamuste vahetus Etioopia parlamendi alamkoja esimehe Dagese äh, Shafago ka äh, suursaadik Abele ütleme tere tulemast. ja tere tulemast Etioopia kolleegidele. So um, the only Ethiopian word I know Tena Jesselin on ainukene Etioopia sõna, mida ma tean, ütleb esimees, see on umbes tere tulemast või midagi sarnast, aga saate ilmselt aru, mida ma mõtlen. kes oleks küll ette kujutanud, et kui me seda koosolekut siin äh, läbi viime, et see on niivõrd õigeaegne, äh, kõigepealt siis väga suured õnnitlussõnad äh, teile Nobeli rahupreemia pälvimise pärast peaministrile siis rahvusvahelise koostöö ja äh, rahu jalule seadmise eest um,. ta on panustanud äh, just Eritreaga piirikonflikti lahendamisel äh, edu, mida me oleme ka siin arutanud, nii et õnnitlussõnad peaminister Ahmedile meie poolt ja tere tulemast, nagu öeldud, on meie äh, kohtumine väga õigel ajal aset leidmas. mõlemad meie äh, komisjonidest, Arengukomisjon ja meie Ahvetina, äh, tuleme teile visiidile. invasioon siis toimub meie poolt teile peatselt, olge valmis. räägime Etioopiast, kogu regioonist ja teie tulevikuperspektiivist. ärgem rohkem venitagem, annaksin kõigepealt siis Toomas Toobele sissejuhatavalt sõna ja siis hakkame arvamusi vahetama teiega suur tänu teile, esimees McAllister ja tahaksin ka öelda tere tulemast äh, arengukomisjoni nimel äh, teile, alamkoja äh, esimees, Euroopa Parlamenti, tere tulemast! meie komisjoni perspektiivist on Etioopia ülioluline partner, riik. arvestades teie riigi suurust, arenguküsimusi ning ka Euroopa äh, Liidu arengukoostöö mahtu teiega. loomulikult äh, teie majanduskasv on olnud märkimisväärne viimastel aastatel ning ka teie arengu äh, edusammud on olnud märkimisväärsed. väga julged ja paljulubavad uued poliitikat on, oleme näinud viimase viieteist, kaheksateistkümne kuu jooksul. Need toovad kaasa endaga väga suure lootuse muutusteks, samal ajal kui väga mitmepalgelises riigis demokraatlikud äh, kanalid avanevad, näitab see ambitsioonikust. oluline on see, et kaitsta demokraatlikke praktikaid ning ühtekuuluvust. Äh, soovime teie riigile edu igati mis teie ees seisab, on selge, et väga suured väljakutsed ja nüüd kahe nädala jooksul on mul suur heameel delegatsiooni juht olla. Äh, nimelt äh, arengukomisjon äh, tuleb visiidile Etioopiale, Etioopiasse. enne meid lähete, küsib esimees McAllister. jaa, meie lähme enne. ja meil oleks hea meel kui see visiit võimaldaks meil üksteisest paremini aru saada ja mul on hea meel, et meil on võimalik teiega dialoogi pidada. ja nüüd loomulikult ootame me äh, siis teie sõnavõttu, härra Alamkoja esimees. palun, teil on sõna. Thank you very much for your warm welcome. suur aitäh nende tervitussõnade eest austatud äh, välisasjade ja arengukomisjoni esimehed, austatud äh, komisjonide esimehed, äh, liikmed, daamid ja härrad. minu delegatsioon tahaks tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et olete meid täna siia kutsunud. niivõrd lühikese etteteatamisega võtsite väga soojalt meid siin vastu. tõesti, minu delegatsioonil on suur au olla täna siin teie ees, arutada erinevaid reformialgatusi, äh, mis äh, minu koduriigis Etioopias on ette võetud äh, ning ka regioonist laiemalt rääkida. vahetada ka arvamusi regionaalsetel ja kahepoolsetel teemadel, mis on meie ühiseks huviks. nagu olete ilmselt teadlikud, siis doktor Abiy Ahmedi valimise järel, kes on PRDF meie valitseva partei liige, aprillis kaks tuhat seitseteist leidis see aset on Etioopia võtnud väga olulisi äh, reformiprojekti ette, mis puudutab äh, meie institutsioone, valitsemistavasid äh, ja ka õigusstruktuure. ning valitsus on võtnud põhimõttelisi meetmeid selleks, et poliitiliselt oleks meie poliitiline tegevusväli avatud erinevatele osapooltele. vabastatud on poliitvange ja aktivistidele on armu antud ning ka ajakirjanikele, kes olid vangistatud ning äh, pagendatud äh, poliitilised äh, grupid on jõudnud tagasi koju, et neil oleks võimalik seal ka tegutseda. kolm relvastatud rühmitust, kes olid varasemalt terroristide nimekirjas, on nüüd sealt nimekirjast välja arvatud ja eesmärk on nende reformide äh, kindlustamine, äh, õigussüsteemi reformid on ette võetud, äh, peaprokuröri amet on loodud ning nõuandekomisjon sisse viidud, kus on kolmteist õiguseksperti, kes on sõltumatud, kelle eesmärk on erinevad seadused justiitssüsteemis üle vaadata ning ka ettepanekuid teha väga põhjalikeks õigusaktide läbivaatamisteks, teevad nad ettepanekud seaduste muutmiseks ning institutsioonide ümberstruktureerimiseks. näiteks äh, meediaõigus, äh, mida üle vaadatakse, samuti vabakonna õigus ning äh, meie valimisseadus, mis on juba meie parlamendi poolt läbi vaadatud, siis terrorivastane seadus mille eesmärk on, on üks äh, muudatuste äh, allikas äh, ja meie majanduse liberaliseerimine on olnud valitsuse eesmärk selleks, et osaliselt või isegi täielikult lõppkokkuvõttes privatiseerida riigiettevõtteid, teha meie majandus avatumaks ning samas tegeleda ka makromajandusliku tasakaalutusega majandustegevuskava, teekaart on äh, valitsuse poolt ette pandud, äh, seal on ka reformid äh, paigas, mille eesmärk on meie majanduse muutmine aastaks kaks tuhat kolmkümmend et toimuks tehnoloogilised uuendused, innovatsioonitegevus, et meie majandus oleks vastupidavam erinevatele kriisidele ning et ka põllumajandus oleks modernsem. Äh, rahvuskomisjon, äh, mille on kokku kutsunud peaminister, selle eesmärk on ettevõtluse tegevuse parandamine ning äh, soodsa ettevõtluskeskkonna loomine riigis tervikuna. ning reformiprogrammi peamised eesmärgid on tööhõive võimaluste loomine ning äh, majandussiire ja tööstussiire, mida juhib äh, privaatsektor, siis ettevõtlussektor on meie jaoks tähtis. meie valitsus on keskendunud mitmetele valdkondadele. Te olete vist kuulnud, et föderaalvalitsuse äh, liikmetest pooled on naisterahvad. nii et tasakaalu püütakse ka sooliselt tagada samuti on ka näiteks valimisnõukogu ja mitmete teiste äh, tippametites äh, tegutsevad inimesed just naisterahvad. kuus meie parlamendikomisjonidest äh, on ka juhitud naiste poolt, isegi siis parlamendis, nii et austatud komiteede liikmed, daamid ja härrad. Etioopia valmistub valimisteks, mis aastal kaks tuhat kakskümmend toimuvad ja selle jaoks on tehtud vajalikke institutsionaalseid ja õiguslikke samme selleks, et tagada vabu, demokraatlikke ning rahumeelseid valimisi. selle eesmärgi täitmiseks on äh, valimiskomisjon ümber korraldatud, seda tehti eelmisel aastal sellisel moel, et ta saaks oma kohustusi täita, et tal oleks usaldusväärsus ja et ta oleks toimimisvõimeline ning valimisseadus on ümber vaadatud ning see on ka ratifitseeritud parlamendi poolt. arutelud ja konsultatsioonid on kaasanud kõiki sidusrühmi, sealhulgas poliitilisi par-, äh, parteisid, äh, meediat, avalikkust ja vabakonna organisatsioone. ning valitsus on olnud avatud dialoogis ka kõikide poliitiliste parteidega ja käitumiskoodeksi alla kirjutanud, mis suunab kõikide poliitiliste parteide Äh, käitumist äh, üldvalimistel kaks tuhat kakskümmend. austatud komiteede liikmed, daamid ja härrad. Etioopia muutused on toonud kaasa väga olulise äh, hooga arenguteks Aafrika sarve piirkonnas ning teist, teistes regiooni riikides. ning uus Äh, rahu ja koostöö aeg on alguse saanud regioonis. Etioopia on panustanud ka sellesse, et rahulik siire toimuks äh, Sudaanis ning EGADi juhina oleme me olnud äh, Lõuna-Sudaani rahuprotsessi osad. Sudaan, Etioopia on olnud väga olulist rolli mängimas selleks, et aidata Somaalia föderaalset valitsust. Etioopia usub ka seda, et äh, Somaalia äh, valitsuse toetamine äh, tähendab seda, edu tähendaks seda, et ka rahvusvaheline kogukond ja Euroopa Liit teda toetaks. muidu edusammud pööratakse tagasi. austatud daamid ja härrad, Etioopia on oma valitsust üles ehitatud tammi ehitanud äh, et luua rohkem elektrit, arvestades, et väga suur osa meie elanikkonnast üldse eh, elektriga ühendatud ei ole. mitmepoolset eh, õigusrežiimi püüame samuti luua selleks, et eh, Niiluse jõel tammi ehitamist jätkata. samuti on meil mitmepoolsed läbirääkimised, mis puudutab selle tammi opereerimist ja igapäevast toimimist Etioopia usub väga tugevalt, et ainult läbi tehniliste ja teadusvõimaluste on võimalik tammi öö, toimimas hoida. oluline on see, et kolm riigi läbirääkimistel seda ka tehaksid, teeksid. daamid ja härrad, austatud parlamendiliikmed, komisjonide liikmed, daamid ja härrad Etioopial on käimas väga oluline siire, väga oluline transformatsioon, mis mõned aastad tagasi oleks olnud täiesti uskumatu. me oleme teinud edusamme, aga väljakutseid on ka jätkuvalt. üks väljakutsetest on olnud äh, erinevad konfliktid, äh, mis on kaasa toonud äh, sisepagulased. töötame selle kallal, et ümberasustatud inimesed saaksid pöörduda tagasi koju, seda on ka juba nähtud ja tehtud, aga oluline on see, et just nende pagemiste juurpõhjustega tegeletaks. siirdeaega äh, in- äh,, iseloomustab ka see, et väljakutseid on erinevaid ja palju meie ees endiselt, aga me oleme veendunud, et me saame kõikidest äh, probleemidest üle ja siin kutsud, kutsun üles teie mõistmisele, meie partnerite mõistmisele Euroopas lõpetuseks, suhted Etioopia institutsioonide vahel Euroopa Liidus on pikaajalised olnud ja rõhutaksin veel kord meie pühendumust ja soovi meie konstruktiivseid suhteid jätkata ning äh, ühishuvide põhjal ka koostööd edasi kanda. suur aitäh teile tähelepanu eest! Thank you! Thank you, Mr Speaker, we now have approximate aitäh, härra spiiker! nüüd on meil kusagil pool tundi arvamuste vahetuseks ja annan sõna kolleegidele, kes on äh, nime kirja pannud. Mihhail Kaaler for EPP. kõigepealt Mihhail Kaaler, äh, Rahvapartei. jah, aitäh, härra spiiker, tere tulemast ja ka omalt poolt andke edasi õnnitlused ähm, Nobeli rahupreemia puhul oma peaministrile mina olen siin üle kahekümne aasta töötanud ja alati ka AKV eh, ühisassambleel, ehk siis meil on olnud palju võimalusi teie riiki külastada, näiteks kaks tuhat neli, kui meil oli ühisassamblee, siis meie parlament oli kohal no eh, siis eh, vaatlesime huvitavaid valimisi aastal kaks tuhat viis, samuti olime kohal aastal kaks tuhat kümme ja kaks tuhat viisteist me ei külastanud teid, sest me ei pidanud seda vajalikuks. meie varasem kolleeg Anna Komes, kes aastal kaks tuhat viis vähemalt ähm, valitsuse poolelt oli üks äh, vähem soovitud isikuid teie riikides, teda võeti väga hästi vastu, toimusid huvitavad konverentsid, ehk siis võib öelda, et poliitiline kliima on muutunud. aga minu küsimus, äh, mul on isegi kaks küsimust, üks neist on poliitiline, kas see protsess, te viitasite järgmistele valimistele kaks tuhat kakskümmend, kas see on kaasav protsess selles mõttes, et see kaasab ka opositsioonierakondi ja kodanikuühiskonda ja kõiki neid, kes sooviksid paremaid valimisi järgmisel korral, mitte ainult selliseid, kus üks erakond kindlasti jälle võidab? ja missugustest meetmetest saaks siin konkreetselt rääkida, sest äh, näiteks valimiskomisjoniga seoses sellised arutelud toimusid juba kümme aastat tagasi, et mis on nüüd teistmoodi tehnilises mõttes paremini tulemuste saavutamiseks, see on poliitiline küsimus ja siis eh, varasematel aastatel oli üks teema, mida käsitleti mitmel poolel, nii-öelda maa haaramine. see poliitika, mis seisneb selles, et te annate loa välismaistele omanikele võtta endale maad, mida väidetavalt ei harita või mida ei kasutata, aga tegelikult me oleme kuulnud, et on inimesi, kes on oma maalt ära aetud või maalt, kus nad töötavad, ära aetud. küsimus, kas seda poliitikat on ka muudetud ja kas sellest saaks täpsemalt rääkida? aitäh, Mihkel Kaller! kas te soovite kohe vastata või kogume kokku küsimused? Äh, võtame siis ühe veel minu nimekirja järgi, fraktsioonide järgi härra Rebja järgmiseks. exclusivement d'une Merci, monsieur. aitäh. järgmisena Anna Fatiga, ETSR. Thank you, chair uh.... aitäh. härra spiiker, palun kõigepealt äh, õnnitlege meie poolt peaministrit, õnnitlege teda suurepärase saavutuse puhul. mis seisneb Nobeli rahupreemias. Also thanks to, to activity of, of uh, the ambassador submitting. ja kui tuleb ka tänada info edasiandmise eest seoses arengutega Etioopias. me oleme teadlikud ähm, sellest, mis puudutab majandusstabiilsust ja ka rahuprotsessi, mis on meie jaoks äärmiselt olulised. Ähm, meile, nii Ahveti kui Sede alamkomisjoni liikmetele. ma sooviksin küsida ühe küsimuse, mis puudutab teie arvamust seoses terrorismi kaotamisega Aafrika sarvel. me oleme teadlikud Etioopia panusest, aga mis võivad olla siin peamised probleemid? ja teiseks, teiseks, kui me räägime üksikasjadest. seoses justiitsreformiga ja asjakohaste arengutega. Thank you, Anna. suur aitäh, Anne Fatiga ja viimasena meil on kaks kõnelejat veel, kui see teile sobib. fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel härra John Joshi. Mr Chairperson, thank you aitäh, härra esimees, ja ma tänan ähm, teid äh, ka kohalolu eest, härra spiiker, ma õnnitleksin ka teie äh, peaministrit tema pingutuste puhul selle aastakümne pikkuse konflikti lahendamise vallas, aga minu küsimus äh, puudutab ühte teist teemat, mis märkimisväärselt muret tekitab ja see on keskkonnaprobleem, millest on olnud võimalik hiljuti lugeda rahvusvahelisest pressist, see puudutab kliimamuutusi ja vee tarnekindlust teie piirkonnas. loomulikult ma tean, et teie riik, Etioopia, ei ole väga arenenud taristu mõttes ja teie nõudlus elektri osas on suurem. renessansi tammi ehitamine on oluline projekt selleks, et pakkuda vajalikku taristut teie riigi ja teie rahva jaoks. aga sellegipoolest nii Egiptuses kui Sudaanis on vee kättesaadavuse osas muresid Egiptuse eksperdid ütlevad et, et üheksakümmend protsenti nende veest tuleb sinisest Niilusest, mis saab alguse Etioopiast ja rahvusvaheline õigus ei anna ka eriti palju suuniseid selliste konfliktide lahendamise kohta. ainus, mida ma tean, oleks rahvusvaheline lepe vee jaotuse kohta, mis on olemas Egiptusel ja Sudaanil, aga nii palju, kui ma tean, siis Etioopial Egiptusega sellist lepingut ei ole. kas see oleks lahendus selle konflikti lahendamiseks, kui on põuaoht, veepuuduse oht, mis võiks omada ka märkimisväärset negatiivset mõju põllumajandusele ja toiduga varustatusele Egiptuses, et ei ole ju vaja veel ühte täiendavat konflikti selles piirkonnas. mida te sellest arvate, härra spiiker, kas, eh, mis te arvate, kuidas sellist tõsist konflikti saaks lahendada, aitäh? Thank you and final-. aitäh ja viimasena härra Holveni. Many, many thanks, Mr Chair. suur aitäh, härra esimees Uh, tere tulemast äh, härra spiikrile ja suursaadikule viimastel aastatel me oleme näinud, kui tähtis on julgeoleku mõõde arengupoliitika puhul ja härra Abi Ahmed on äh, teinud pingutusi seoses julgeolekuga ja majandusliku ja sotsiaalse arenguga riigis ja tõesti, Eritrea rahulepe on märkimisväärne edu ja Nobeli rahupreemia ka seda kinnitab. jah. ja loomulikult teie teate meist palju paremini, kui palju selleks oli vaja tööd teha aga ilma mingite suurte formaalsusteta ütleksin siin ka välja oma õnnitlused peaminister Abiy Ahmedi suunal. nüüd, kui mõelda riikide olukordadele nagu Sudaan, Lõuna-Sudaan ja Somaalia, mõeldes rändevoogudele, mis mõjutavad Etioopiat ja ka suhteliselt stabiilset julgeolekuolukorda Etioopias, need on minu hinnangul teinud Etioopiast meelepärase sihtkoha, aga Etioopias on juba peaaegu miljon varjupaiga taotlejat ja pagulast ja minu küsimus oleks teile, kuidas naaberriikide julgeolekuolukord mõjutab Etioopia stabiilsust või kas see ohustab seda? aitäh kolleeg Holganile, härra spiiker, Need olid erinevate fraktsioonide esindajate küsimused ja teil on taas kord sõna, aga tuletan teile meelde, et me peame lõpetama kell pool kuus selle punkti, ehk siis nii kaua on teil aega. Thank you very much for suur aitäh, väga huvitava ja äh, huvitavate ja väärtuslike küsimuste eest ja ma väljendaksin tänu äh, selle eest, et et äh, õnnitlesite meie peaministrit, doktor Abiy Ahmedi ning äh, kui ma lähen tagasi, siis ma saan talle otse öelda, kuidas äh, teda siin õnnitleti, ehk siis suur aitäh nende õnnesoovide eest. nüüd, kui tulla küsimuste juurde, siis esimene küsimus mu vend ja sõber Michel Kaaler, ma tean teda väga hästi AKV koosolekutelt, ta teab, et me oleme aastaid arutanud Etioopia olukorda. kui me räägime kaasamisest selles poliitilises protsessis, siis nagu ma oma avalduses ütlesin, valitsuse tegevus ja sammud, näiteks see, et me lasime vabaks kõik poliitvangid ja ka mujal asutatud poliitilised erakonnad, isegi neid, keda kategoriseeriti terroristideks, see, need sammud lõid hea poliitilise õhkkonna aruteludeks ja ka üldiselt elanikkonna seas. valimiskomisjoniga selle loomise puhul, sellesse võeti arvesse kõiki fraktsioone kusjuures ähm, valimiskomisjoni juht, naisterahvas, oli eksiilis ja nüüd on ta saanud pöörduda tagasi ja asuda ametisse valimiskomisjoni juhina. nüüd valimisseaduse puhul ma arvan, et sellesse arutelusse kaasati kõiki erakondi mõned küsimused ei olnud väga lihtsad, aga kõiki küsimusi on are-, arutatud nendega ja osalus oli väga hea. Mm, käesoleval aastal võtsime me vastu ka kodanikuühiskonda puudutava seaduse ja ka minul oli esimene kord võimalus näha võimalust, kuidas nii palju erinevaid inimesi tulid parlamenti seda teemat arutama ehk siis kaasamine, kaasamise protsess käesoleval ajal on, ähm, sellega on hästi, muidugi saaks äh, ka paremini seoses poliitilise ruumi tugevdamisega riigis, ehk siis me ühiselt vaatame, millised arengud on tulemas, nüüd on tulemas valimised ja erakonnad saavad tutvustada ennast ja oma platvorme avalikkusele. edasi, kestlik areng, kestliku arengu ja rahva huvides on seda kõike vaja teha, me oleme sellise kohustuse võtnud. ja juhid, kes on föderaalvalitsused, on võtnud endale kohustuse, meie oleme võtnud endale kohustuse äh, õiglaste, vabade, demokraatlike valimiste korraldamiseks riigis. see on äärmiselt tähtis, see on tugev kohustuse võtt ja loodetavasti see meil õnnestub. teiseks, see maa haaramise teema, vä-, otse, välisotseinvesteeringud, need maa haaramise küsimused ei ole seotud ainult välisinvesteeringutega isegi kohalikud investorid võivad olla maaomanikud ja eelmisel aastal me võtsime osa neist käsile. siin on kaks asja väga tähtsad. välisinvesteeringud on olulised selliste riikide arenguks, arenevate riikide jaoks nagu Etioopia. teiseks, noortele töökohtade loomine maa andmine kasutusse ja kohalike kogukondade heaolu. ehk siis nende kõi-, kahe küsimuse vahel tuleb leida tasakaal. ja nagu ma oma avalduses ütlesin, peaminister juhib teatud komisjoni, mis selle teemaga tegeleb. ehk siis maaga seotud teemad neid võtame me väga tõsiselt ja peab tasakaalu leidma välisinvestorite ja maa kasutamise omanike ja töökohtade vahel. järgmine punkt. nagu varem öeldud siis me hindame kõrgelt Euroopast tulenevaid investeeringuid meie riiki, see partnerlus on väga tähtis ja me hindame seda. arvan, et Al-Shabaabiga seotud teemad ja välisriikide seotuse küsimus, ma arvan, et kui jutt on terrorismist, siis me teeme siin head koostööd Euroopa ja USA-ga, me teeme tihedat koostööd ja see on väga oluline. julgeoleku küsimused ja terrorismi teema on meie ühiseks huviks ja selle teemaga tuleb tegeleda selleks, et välisriikide poolsed sekkumised, need, kes toetavad terroristlikke rühmikusi, me oleme nad ühiselt hukka mõistnud ja me peame ühiselt tegutsema poliitiliselt ja ka võimalik, et teistel meetoditel. praegu on meie peaminister Lõuna-Sudaanis president Salva Kiiriga suhtlemas seoses sealsete julgeolekuküsimustega, sest et paljud ebaseaduslikud relvad jõuavad Etioopiasse Lõuna-Sudaani kaudu, mis siis destabiliseerivad riiki me teeme nendega tihedat koostööd, Sudaan, Lõuna-Sudaan, Keenia, Djibouti, Somaalia, Eritrea on äh, meie partnerid ja meie palee avamise tseremoonial olid nad kõik äh, ka kohal, palee rekonstrueeriti, ehk siis me teeme kõik ühiselt koostööd terrorismivastase võitluse raames Aafrika sarvel and the judiciary reform. justiitsreform. ülemkohtu president on naisterahvas, tegemist oli inimõiguste ja naiste õiguste eest võitlejaga, ta on nüüd ülemkohtu esimees ja paigas on ka sõltumatute ekspertide nõukogu ülemkohtus kes teevad tööd seoses seaduste läbivaatamisega, mis puudutavad siis inimõigusi, riigi arengut ja ka koostööd rahvusvaheliselt, ehk siis kui jutt on justiitsreformist, siis tuleval aastal või siis meie aastal, nagu loodan, te teate, meie kalendrid on erinevad käesoleval aastal ka meie presidendi kõne saab olema väga justiitsreformi keskne. see on väga tähtis õigusriigi põhimõte mõttes. ehk siis selle teemaga me tegeleme vägagi. kui rääkida keskkonnast, kliimamuudatustest ja veega varustatusest, siis nagu oma avalduses ütlesin, me usume, et Sudaani rahvas ja Egiptuse rahvas on õed ja vennad. ehk siis me mõistame nende probleeme. tehniliselt meie veeminister, ministrid Etioopiast, Sudaanist, Djiboutist peavad läbirääkimisi, tehnilised arutelud on väga olulised Nendes küsimustes tuleb pidada tehnilisi arutelusid vahetevahel. poliitilised teemad mõjutavad selliseid arutelusid, ehk siis parem on pidada tehnilisi läbirääkimisi. tehnilised arutelud tuleb maha pidada, et Sudaani ja Egiptuse inimesi see väga negatiivselt ei mõjutaks, sest nad on meie vennad ja õed suure renessansi tammiga seotud küsimused, ma arvan, et see on meile kõigile hea, kui veevarusid niimoodi hallatakse eh, Etioopiast Egiptuseni. ma arvan, et seda teemat on võimalik käsitleda ja lahendada tehniliste arutelude kaudu, siis kui suhelda ka juhtidega, see on oluline me leiame, et egiptlased, sudaanlased ja etiooplased on vennad ja õed. Last issue the security. viimane küsimus, julgeoleku küsimus, mis puudutab sisserändajaid Sudaanist, Lõuna-Sudaanist ja Eritreast, nagu te ütlesite, meie riigis on kusagil miljon pagulast naaberriikidest ja nagu te teate, eelmisel aastal võtsime vastu pagulasi puudustava seaduse oma parlamendis ja nägime ette sätted, mis võimaldavad neil teha tööd meie riigis, ehm, juhtida autot, tegeleda põllumajandusega, ehk siis neile on võimalused loodud ja kui me räägime julgeolekust, siis ma arvan, et julgeoleku temaatika ei puuduta ainult pagulasi naaberriikidest, vaid sellel on ka teisi eripärasid. kui me räägime pagulastest, siis sellega saame me praegu veel hakkama ja ma arvan, et selle, sellega hakkama saamiseks on ka oluline teha rahvusvahelist koostööd ja ma annan ka paariks minutiks sõna äh, härra suursaadikule, kes ka üht-teist saab käsitleda. aitäh! ja tänan ähm, koosoleku juhatajaid, ma tänan teid, et ähm, olete meid äh, siia kutsunud, ma juhin ka tähelepanu paarile teemale, mille mõned parlamendiliikmed tõstatasid. kõigepealt alustaksin tammist. Uh, selleks, et ähm, teatud muljeid käsitleda ei ole rahvusvahelist õigust või ka rahvusvahelist lepingut, mis reguleeriks niiluse vee kasutamist, sellist, mille osaks ei ole, ehm, oleks Etioopia. egiptlased ütlevad, et on üks leping, aga see on Sudaani ja Egiptuse vaheline leping, mis pärineb aastast tuhat üheksasada kakskümmend üheksa meie proovime istuda laua taha kõigi üheteistkümne asjasse puutuva riigiga, et oleks kõikehõlmav leping, mille kallal on tehtud tööd kusagil kaksteist aastat ja eesmärk on niiluse vett õiglaselt ähm, jagada, me saame aru et, et üheksakümmend protsenti Egiptuse veest tuleb Niilusest. aga samaaegselt tuleb mõelda ka sellele, millisel viisil kasutatakse seda vett Egiptuse siseselt. raisku läheb väga suur osa, aurustub väga suur osa ja samuti on märkimisväärsed plaanid Niiluse vee kõrvale juhtimiseks seoses teiste projektidega, mida Egiptuses juba eh, kasutatakse või käibele võetakse. ehk siis me kokkuvõttes mõistamegi, et Egiptus sõltub Niilusest Etioopia tammi mõju peaks olema minimaalne ja saabki olema minimaalne, mis märkimisväärset kasu, eh, kahju ei tekita riikidele, mis jäävad allavoolu. ja ma ütleksin ka, et suurt muret Sudaani puhul ei ole. Sudaan on juba aru saanud, et nemad saavad sellest tammist ainult kasu. ja seetõttu muutus ka seisukoht märkimisväärselt Sudaanis seoses tammiga Kairo probleem praegu ei seisne mitte ainult selles, et kas Etioopia ehitab tammi või mis on Etioopia seisukoht, vaid probleem on selles, et ähm, Egiptus on kaotanud ka Sudaani toetuse küsimustes, mis neil muidu aastakümneid olemas olid seoses Niiluse veega. ehk siis me jätkame arutelusid ähm, peaminister Abi ja president Sissi kohtuvad ilmselt Sotšes järgmisel nädalal. Vene-Aafrika tippkohtumisel nad ka kõnelesid eelmisel nädalal telefonitsi, kui Sissi eh, helistas peaminister Abile seoses Nobeli rahupreemiaga ja eh, peaminister Abi ka helistas tagasi hiljem nad on ka rääkinud kahepoolsetest suhetest ja mul on eh, peaminister abiga helistas Sissile seoses aruteludega Sudaani peaministriga. siis veel üks teema, mille, mis tõstatati seoses terrorismiga Aafrika sarvel, Al-Shabaab. Al-Shabaab on endiselt äh, olemas aga loomulikult mõju on vähenenud. mis aga ei tähenda seda, et me tohiks muutuda liiga mugavaks, nad on paljudes Somaalia piirkondades veel aktiivsed. see, et Somaaliat nõnda destabiliseeritakse, siis esimene element on siin äh, Eh, terrorismivastane direktoraat, teiseks on riigi toetamine. see võitlus saab olema raske, see on selge, aga me peame Somaalia föderaalvalitsuse toetamist jätkama selle eesmärgi saavutamiseks ja samaaegselt ka on vaja konsultatsioone Somaalia piirkondlike omavalitsuste ja keskvalitsuse puhul ja neid, ehm, seda koostööd peaks toetama äh, rahvusvaheline kogukond, nagu seda juba IGAD ja Aafrika Liit toetavad. nüüd kui rääkida sellest, et Etioopia saab kasu teatud Euroopa investeeringutest, siis vastus on jah, aga me ei, ei tunne, et Euroopa oleks kuidagi patrooni rollis seoses Etioopiaga, me ei ole kunagi sellist asja tajunud probleem on selles, et kui meil käivad kahepoolsed konsultatsioonid, kas kahepoolselt riikidega või siis Euroopa Liidu tasandil, siis kui Etioopia oma projekte tutvustab seoses Euroopa Liidu rahastusega ja pärast arutelusid Euroopa Liit need rahalised vahendid ka ette näeb, mitte ainult teede jaoks, aga viimasel ajal ka näiteks töökohtade loomise projektidega seoses Etioopia siseselt eh, toimuvaga, sest viimastel aastatel me oleme näinud et protsessid, mis tõid kaasa poliitilised muudatused, olid seotud just sellega, et töökohti ei ole äh, olnud noortele Etioopias. nüüd edasi see maa haaramine. Mm, jah, see teema on olnud probleemne ja see ei puuduta ainult välisinvesteeringuid, vaid nagu spiiker ütles, siis see äh, puudutab ka sisemisi tegevusi. Äh, asi seisneb selles, et see maa anti poliitiliste isikute poolt kellelegi teisele. ehk siis valitsuse poliitilised tegutsejad andsid maad investoritele ja teistele. aga probleem seisnes selles, et esiteks neid investeeringuid tervikuna ei tehtud ja teiseks investeeringute mõte Etioopias on luua töökohti, kui töökohti ei looda, siis äh, jõukus ei jõua kohale inimesteni ja kui noortele töökohti ei looda, siis muidugi äh, toob see kaasa teatud probleemid, mis on nii majanduslikud, sotsiaalsed kui ka teistest liikidest, aitäh! Well uh, thank you! Uh suur aitäh! Eh, tahaks eh, kokkuvõtteid teha, eelkõige mainida seda, et eh, teie vastused olid äärmiselt veenvad demokraatlike valimiste korraldamisel, seda nii kaasatuse kui pühendumuse osas. küsimused erinevatelt fraktsioonidelt, neid oli väga palju, väga erinevaid vastasite neid väga otsekoheselt ja veenvalt. rääkisime maha haaramisest, samuti töökohtade loomisest, terrorismist, veevarustusest, kliimamuutusest ning loomulikult ka arengu ja julgeolekupoliitikast. ma arvan, et äh, teie praegune äh, positiivne impulss on oluline Etioopia jaoks, kuid see on kogu Aafrika jaoks oluline, sest meil on vaja äh, positiivseid näiteid Aafrika kohta. Äh, kuid äh, Euroopa Liit muidugi see toetab teie positiivset suundumust ning loodetavasti tugevdame oma koostööd ja partnerlust. selline on Euroopa seisukoht, üritagem sellele toetuda ning äh, meie varsti tuleb äh, TV-visiit, siis Ahveti visiit äh, ning kohtume Addis Abebas ning suur aitäh tänase vestluse eest. Thank you.